me tõesti räägiksime ühel häälel, et äh, üks sõnum tuleks mitte ainult äh, Euroopa Liidu institutsioonidelt, vaid kõigilt liikmesriikidelt, aitäh! aitäh teile, volinik, niisiis äh, kolleegid, arutelu Ai Weiwei juhtumile on lõppenud ning hääletus toimub täna pärastlõuna, niipea kui oleme lõpetanud teise kahe kiireloomulise resolutsiooni arutelu ja järgmine päevakorrapunkt on Tiibeti eksiilivalitsuse valimiste keelamine Nepaalis ning ma annan sõna härra Paškale. lugupeetud härra president, lugupeetud härra volinik. ma arvan, et me kõik vaatame imetlusega, kuidas äh, tiibetlased võitlevad oma õiguse eest oma kodumaad ise valitseda e-, eksiilvalitsuse ja Dalai-laama pingutused äh, leida dialoogi Hiinaga on läbi kukkunud. hiinlased ei näe tiibetlastes partnerit ühisel maal, vaid lihtsalt takistust. takistust, mis Hiinal äh, takistab äh, kogu seda territooriumi üle võtmast. kui Nepal on sattunud väga keerulisse olukorda, sellepärast ühel pool nad peavad rahvusvahelisi kohustusi täitma, teisalt aga nad ei soovi oma suurt ja tugevat naabrit äh, pahandada. ja siin näidatakse, kes siin on tõsine äh,, oluline poliitiline tegutseja, Nepali jaoks on see Hiina. meie peame aga väljendama Nepali valitsusele oma hukkamõistu sellise käitumise kohtas aga meie eh, dialoogi partneriks peab endiselt jääma Hiina selleks, et seda küsimust lahendada. ja oma resolutsiooniga me peame ka Hiina valitsuse poole pöörduma. suur tänu, härra Tänok! tänan sõna härra Tänokile, kaks minutit, palun, härra president Nepaali monarhia kaotamisest alates ja äh, Katmandu valimistest alates on Nepaal ja Hiina teineteisele lähinenud. Pole sugugi üllatus, et Nepaali ametivõimud äh, takistasid äh, Tiibeti põgenikel, pagulastel hääletamast oma valitsuse üle ja eelmise aasta oktoobril ähm, takistati pagulastel hääletada, kindlasti tulid juhised Pekingist. see on üks märk sellest, et ähm, tegemist on mingisuguse paranoiaga Tiibeti suhtes, ikka ja jälle on Dalai-laama rõhutanud, et nad soovivad maksimaalset autonoomiat Tiibeti jaoks, mitte äh, iseseisvat riiki ja äh, nüüd Äh, on äh, Nepaali äh, äsja sündinud demokraatia, mis saab tuge Euroopa maksumaksjatelt lähenenud Hiinale. seetõttu peab mõtlema, milliseks inspiratsiooniks saab olla Tiibeti rahva tegevus, aga samuti peab Nepaal olema iseseisev ja sõltumatu oma lõunanaabrist Indiast. demokraatia peaks kogu Aasias normiks muutuma. suur tänu, härra Tänak, te kasutasite ainult ühe minuti oma kõneajast, kuigi teil oli kaks minutit, jah. Te kulusite ainult poolteist minutit, nii et järgmine kord ma annan teile siis pool minutit juurde. proua Lichtenberger. suur tänu lugupeetud kolleegid, nähtavasti sellest ei piisa, et äh, Tiibet on, Tiibet on sattunud Hiina-poolse surve alla, me näeme, et peale olümpiamänge on olukord veelgi halvenenud, ei ole äh, mingisugust progressi. nüüd survestatakse tiibetlasi ka välismaal ja tiibetlastel võetakse ära või tehakse eriti raskeks ka võimalus oma eksiilivalitsust valida välismaal. juba aastaid tagasi me nägime, et Nepaal oli sattunud väga suure surve alla, kas siis pagulaste vastuvõtmise küsimuses või siis ka valimisõiguse tagamisel tiibetlastele me peame rõõmustama selle üle, kui selline õigus on tagatud ja ma arvan, et Euroopa Liit peab ka siin oma järeldused tegema. Hiina juhtkond survestab oma sõsarparteid eh, Nepaalis ja nad survest, Hiina survestab Tiibetit eh, Nepali valitsuse kaudu ja Nepaal allub Hiina valitsusele, nii et me peame siin midagi ette võtma. suur tänu, proua Lichtenberg ja proua Ujuland! suur tänu! ma tahaksin kolmest punktist rääkida seoses ALDE muudatusettepanekutega resolutsioonile. kõigepealt eh, meie muudatused tulenevad sellest, et Tiibet on Hiina Rahvavabariigi poolt okupeeritud Äh, ja äh, äh, samuti püütakse Tiibeti soovi valimisi korraldada vähendada. samas ei tohi seda juhtumit laiemast kontekstist välja võtta ja ära unustada Tiibeti küsimus tervikuna. teiseks, Hiina Rahvavabariigi okupatsioon Tiibetis tähendab seda ka, et nad on seotud surve avaldamisega Nepaalile, kui me selle ära unustame, ei saa me ka Esimesest maailmasõjast rääkida äh, või ilma või võime ka ilm, Esimesest maailmasõjast rääkida ilma Franz Ferdinandi nimetamata ning lõpuks me soovime konstruktiivselt tegutseda, et Tiibeti rahvas saaks valida Nepaalis aitäh. meil on kodumaal äh, väga suuri kogemusi eksiilivalitsustega. meil on olnud viisteist peaministrit ja kuus presidenti, kes olid eksiilis, sellele vaatamata äh, me Poolas võitlesime ka demokraatia eest ning lõpuks kandsid meie võitlused vilja. tuhande kaheksasaja üheksakümne neljandal aastal, tuhande üheksasaja üheksakümne neljandal aastal sündis uus demokraatlik Poola riik. ka Po-, Nepaalil seisab ees uus algus kahekümne kaheksandal mail kiidetakse heaks uus põhiseadus, oleks kahju, kui Nepaal hakkaks piirama tiibetlaste õigusi, takistades äh, Nepaalis elavatel tiibetlastel osalemast valimistel. minu arvates on selline käitumine lubamatu inimõiguste rikkumine. Euroopa Liit peaks tegema kõik, mis tema võimuses selleks, et neutraliseerida Hiina poolt avaldatavat survet Nepaalis elavatel tiibetlastel peab olema äh, õigus hääletada, äh, ühinemisvabadus, õigus oma seisukohti väljendada. valitsus eksiilis niikuinii jätkab oma tööd. aitäh, proua Geringer ja järgmine sõna härra Mann no.. suur tänu, härra president, kahekümnendal märtsil umbes kaheksakümmend tuhat eksiil tiibetlast osalesid eh, eksiilvalitsuse peaministri ja eksiilvalitsuse valimisel. meie olime samuti vaatlejatena kohal ja Šveitsis ma nägin, et eh, minu kolleegid teistest riikidest pidid nentima, et valimised toimusid demokraatlikult ja õiglaselt. ainus vahejuhtum oli Nepaalis, seal eh, julgeolekuvõimud Hiina survel takistasid kümnel tuhandel tiibetlasel valimisi. ja sellega nad jätkavad oma äh, äh, tegevusi, mida nad alustasid eelmisel aastal, kus valimispunkte suleti ja valimiskaste äh, konfiskeeriti, aga Nepaal ei ole mingisugune vasallriik. Nepaal peab näitama, et ta saab ennast oma naabri, naaberriigi mõjust lahti rebida, sest oluline on ju tagada valimisõigus ja valimisvabadus. Euroopa välisteenistus peab äh, tungivamalt nõudma äh, valimisõiguse tagamist. suur tänu, härra Mann ja nüüd saavad äh, sõna fraktsioonid nimel kõnelevad kõigepealt Rahvapartei nimel proua Pasescu. suur tänu, härra president. see, et Nepali ametivõimud keelasid Tiibeti rahval valida oma valitsusteks eelis, on inimõiguste rikkumine. tahaksin toonitada, et Tiibeti kogukond on korraldanud äh, valimised selleks, et äh, oma olukorda demokratiseerida ning äh, nüüd on õige aeg ka Nepaali jaoks näidata, et demokraatia toimib nende riigis, näidata seda ka rahvusvahelisele kogukonnale, veelgi enam valimis, valimisi või hääletada saab tegelikult kuni viieteistkümnenda aprillini. Nepal võiks praegu põhiõiguste olukorda oma territooriumil parandada, see on oluline selleks, et ka oma naabritega tõhusalt suhelda. tänan And... suur tänu ja sotsialistide demokraatide nimel härra Arsenis. suur tänu, härra president, härra volinik, lugupeetud kolleegid. demokraatlikud õigused ei pea kehtima mitte ainult meie naaberriikides ja Põhja-Aafrika riikides, vaid see peab olema jätkusuutliku ja järjepideva Euroopa Liidu poliitika aluseks ja ma pean ütlema, et me oleme suhteliselt võltsid siin, sest me räägime, et see on meie kõige olulisem põhimõte, me näeme seda ka Mercosuri näitel, Mercosur on kaubanduskokkulepe, kaubandusleping ja me oleme seal saanud Amazonase vihmametsadest äh, endale suure osa, et sellega Euroopa rahvamajandust toetada, kuid me ei tohi nii võltsilt äh, oma poliitikates käituda, me peame nõudma, et tiibetlaste põhiõigusi äh, kaitstakse, see ei puuduta mitte ainult inimõigusi, see ei ole see eh, küsimus ei puuduta mitte ainult proua Ashtonit, vaid ka härra de Kühti ja ka kõiki teisi volinikke. suur tänu ja nüüd eh, kolleeg Kris Beck eh, liberaaldemokraatide nimel. austatud kolleegid, me oleme juba liiga pikalt rääkinud Hiina inimõiguste rikkumisest, nüüd räägitakse Nepaalist ja tiibetlaste õigusest valida. Pole sugugi äh, üllatus, et Hiina on leidnud endale uue liitlase Tiibeti vastases võitluses ähm, ja muide, need probleemid lähevad valimistest palju kaugemale. juba aastaid on Nepaali valitsus Hiina valitsuse survel ähm, piiranud tiibetlaste sõnavabadust nende tiibetlaste sõnavabadust, kes nüüd tema territooriumil elavad. samuti kiusatakse taga eh, Tiibeti pagulasi, ei lubata neil meelt avaldada, koguneda, ei lubata isegi eh, eh, riigis ringi liikuda. seetõttu peab parlament käituma ausalt ja mitte silmakirjalikult ning hukka mõistma Nepaali käitumise arvestades neid, seda liiga suurt inim- ja põhiõiguste rikkumist. samuti tuleb nõuda poliit-, äh, poliitiliste põgenike halvasti kohtlemine. vaadeldes äh, Nepaali ajalugu, siis peab ütlema, et kuni hilise ajani toetas Nepaal äh, Tiibat, Tiibetit. tänan. Now... aitäh! nüüd härra Romeva ja Rueda roheliste nimel. aitäh, mina leian ka, et äh, on häbiväärne, et tiibetlased, kes elavad eksiilis, ei saanud Hiina surve tõttu äh, valimistel osaleda. see on lihtsalt äh, vastuvõetamatu. Hiina avaldab Nepaalile survet Äh, unustades ära, et nendel tiibetlastel on rahvusvahelise õiguse järgi õigus valida. nii et meie siin Euroopa Parlamendis peame väljendama muret mitte üksnes äh, seoses äh, konkreetsete faktidega, vaid ka sellega, et Hiina ei ole suutnud ise neid inimesi aidata nii, nagu peaks. Euroopa Liit peaks kasutama ära oma delegatsiooni Katmandus ja jälgima kogu aeg, milline on olukord. me oleme pikemat aega seda juba palunud ja arvestades praegust olukorda, me ei saa enam kauem oodata. Hiina surve on see, millele me peame kõigi vahenditega vastu seisma ja kui me seda praegu ei tee, siis ma kardan, et me ei tee seda kunagi, aitäh. aitäh, härra Romeva ja nüüd härra Tavares kuue NGL fraktsiooni nimel. aitäh, president. Äh, halb on juba see, et äh, tiibetlastel ei ole omaenda kodumaal enesemääramise õigust. aga äh, inimesed, kes on neid sellest õigusest jät-, ilma jätnud, tahavad neist jä-, neid jätta ilma ka nende põhiõigustest, kui nad elavad eksiilis üks argument, mida Tiibeti vastuseisu vastased alati kasutavad, äh, on viide Dalai-laamale ja sellele, et tema positsioon on ebademokraatlik. nüüd aga Tiibeti äh, vastuseis muutub demokraatlikuks ja äh, on lihtsalt häbiväärne, et Nepaalis, kus elab väga palju tiibetlasi, ei saa toimuda demokraatlikud valimised ma tahaks, et see koda saaks ühest asjast aru. meie valitsused äh, on tihtipeale need, kes Hiina valitsusele esimesena järgi annavad. selleks, et äh, olla kooskõlas Hiina juhtide soovidega. tõenäoliselt soovis Nepaali valitsus teha sedasama, nii et, et kui me tahaksime, et nende valitsus käituks paremini, siis peaksime alustama kodunt ja nõudma, et ka meie valitsused oleksid sirgema selgrooga ja nüüd järgmisena pidi sõna võtta härra Kovatš, aga teda ma siin saalis ei näe, seega annan kohe sõna proua Makoveile. supressiunea guvernului chinez autorita-. Hiina valitsuse surve all on Katmandu ametivõimud takistanud peaaegu kahekümnel tuhandel Tiibeti põgenikul hääletada oma äh, eksiilvalitsust valimistel. samuti ei ole lubatud tiibetlastel rahumeelselt koguneda, mis on üks inimeste põhiõigus. mida rohkem te-, tekitatakse takistusi tiibetlaste jaoks, seda suurem on inimeste soov oma õigusi ka rakendada. tahaksin öelda, et tiibetlaste äh, soov vabalt tegutseda on veelgi suurenenud, sest neid on takistatud ja Nepaali ametivõimud ei suuda hirmu tiibetlaste seas tekitada. ka Euroopa Liidu välispoliitika kõrge eriesindaja tuleb sel-, peab sellest teemast rääkima, kui ta peab kõnelusi Hiina ametivõimudega suur tänu, vaba mikrofon. proua Essaja, palun. suur tänu. Nepaali surve tiibetlastele, kes soovivad oma eksiilvalitsust valida äh,, on muutunud väljakannatamatuks. see sobib aga kokku ühe Hiina poliitikaga ja just sel põhjusel kontrollitakse Tiibeti pagulasi Nepaalis. kuigi meie resolutsioon kõneleb ainult valimistest ja hääletamisest, puudutab see aga laiemat teemade ringi, nimelt seda, et Hiina on suurendanud oma mõju ja me peame väga tõsiselt suhtuma Hiina püüdlustesse. ning me peame kõnelema ühel häälel Hiinaga. kas härra Kelly soovib sõna? suur tänu, ma tegelikult ei kavatsenud sõna võtta, aga kuna Dalai-laama tegelikult külastab praegu minu koduriiki järgmisel neljapäeval, ja äh, Limeriki ülikoolis ka esineb, see on minu valimisringkond, ma arvan, et äh, peab sõna võtma. loomulikult Nepaali võimude tegutsemine, konfiskeerides tiibetlaste valimiskastid, on hukkamõistu väärt, aga see on nagu tuntud lugu ja see on veelgi kurvem. nimelt ei lubatud küm-, peaaegu kümme tuhat tuhandet häält üldse arvestada, seetõttu tahaksime üksmeelselt väljendada oma hukkamõistu nende sündmuste puhul ja kutsuda üles äh, Hiinat olema veidi äh, arusaavam nii Tiibeti kui ka Dalai-laama suhtes ja tahaksin ka öelda, et äh, nii nagu president Obama ja Inglise kuningannagi, on Dalai-laama alati minu koduriigist teretulnud. suur tänu, härra Repo! suur tänu, härra president. valimisõigus on äh, üldine kodanikuõigus äh, ning äh, praegu puudutab see Tiibeti rahva ellujäämist, nende kultuuri säilimist. tiibetlased tahavad oma liidrit valida kogu see lugu läheb tagasi kahe tuhande üheksandasse aastasse, kus Euroopa Liidu välispoliitikas öeldi, et meie toetame inimõigusi ja edendame inimõigusi, seega me peame olema nüüd järjekindlad ja eh, jääma oma poliitikale kindlaks. samas on Nepali poliitika Hiinast mõjutatud ja ta, eh, me peame meenutama nüüd asjaosalistele, et nad on ka rahvusvahelised inimõiguste täitmise kohustused endale võtnud. suur tänu ja nüüd asepresident Šefčovitš, palun. suur tänu, austatud president, parlamendiliikmed, nagu te teate, umbes kakskümmend tuhat tiibetlast elab Nepaalis, nad äh, on vabalt majandustegevust arendanud ja elanud vabalt, Nepaalis ning äh, neil on ka teatud võimalus poliitilise debati arendamiseks Tiibeti äh, tuleviku osas. kuid ja äh, see on üks osa reformiprotsessist, mida on toetanud Dalai-laama. aga sellest selle informatsiooni taustal on meil ka mure sellepärast, et kahekümnendal märtsil ei lubatud peaaegu kümmet tuhandet tiibetlast hääletada. kolmandal oktoobril eelmisel aastal toimus midagi sarnast, nimelt Nepaali ametivõimud konfiskeerisid valimiskastid ja sulgesid valimisjaoskonnad tiibetlastele Euroopa Liidu saatkonnad esindus Katmandus on jälginud tähelepanelikult arenguid Nepaalis ning äh, me äh, arvame, et tiibetlastele tuleb lubada vabalt koguneda vastavalt rahvusvahelistele inimõiguste normidele. samuti tuleb tagada inimõiguste sujuv täitmine, aumeeste kokkulepe Nepali valitsuse ja ÜRO äh, inimõiguste voliniku vahel on midagi sellist, mida tuleb austada ning äh, mis tahes inimõiguste rikkumisi tuleb inim-, inimõiguste volinikule viivitamata ka edastada. Nepaali valitsusel tuleb lubada tiibetlastel valimisi korraldada ning tahaksin teile kinnitada, et Euroopa Liidu esindus jätkab olukorra jälgimist. tänan, härra volinik, selle resolutsiooni arutelu on nüüd läbi. hääletamine toimub siis, kui meie kolmas resolutsiooni ettepanek on läbi arutatud ja see puudutab Zimbabwe olukorda ning jällegi annan ma kõigepealt